teda ei ole, siis proua Gardiini. aitäh, president, kolleegid. tahaksin teile rääkida asjast, mis on äärmiselt tõsine. Itaalia ajakirjanduses on sellest viimastel päevadel kirjutatud. me oleme teada saanud, et Vikin USA pealt kuulanud Silvio Berlusconi ja tema personali vahelisi kõnelusi, nii et, et pärast Saksamaad, pärast Prantsusmaad on nüüd ka eh, Itaalia sattunud eh, väidetavalt sõbraliku riigi pealtkuulamise ohvriks. see on äärmiselt tõsine probleem. president Schulz on sellest teadlik, selline asi lihtsalt ei ole õige. niimoodi liitlastega ei käituta ja ma kutsuksin Euroopa Parlamenti äh, pidevalt äh, üles äh, selle teemaga tegelema. väidetavalt kaks tuhat neliteist USA lõpetas meie telefonide pealekuulamise, nii et, et ma palun, et Euroopa Parlament ant-, aitaks meil sellesse küsimusse selgust tuua. meil loomulikult toimuvad äh, vägagi delikaatseid läbirääkimisi USA-ga ning on võimalik, et see, mis praegu toimub, võib neid häi-, häirida. niisiis, võtame teadmiseks selle, mis teil öelda oli ja nüüd proua Toia. aitäh, president. tahaksin rõhutada, et minu fraktsiooni seisukohast on see uudis, mis Itaalia ajalehtedesse jõudis, USA äh, spioneerimine Euroopa riikide üle, see on äärmiselt murettekitav. me ei saa lihtsalt istuda käed rüppes ja lasta sellel juhtuda, näeb, et see, näib, et selline asi toimub igal pool. Äh, suhted riikide vahel on olulised aga samuti on oluline vastastikune lugupidamine ja korrektne käitumine, nii et, et palun, et sellega tegeldakse jah, võtan ka selle teadmiseks, ütleb president. ja nüüd hakkame hääletama ning esimene hääletus on äh, härra Uspaski raport, see ja raportöör on palunud sõna, niisiis härra Uspaski, palun. aitäh, lugupeetud president, kolleegid Äh, Haagi konventsioon tuhande üheksasaja kuuekümne viieteistkümnendast aastast lõi süsteemi, millega lihtsustatakse dokumentide vahetamist Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Äh, sellega lihtsustatakse ja hõlbustatakse äh, ka kohtutevahelist koostööd tsiviil- ja kaubandusasjades näib, et see konventsioon on tõepoolest kasulik, seda kasutavad kakskümmend viis Euroopa Liidu liikmesriiki. Austria ja Malta on avaldanud soovi ühineda selle konventsiooniga. toimusid väga pikad arutelud nõukogus ning kaks liikmesriiki said võimaluse ühineda Haagi konventsiooniga. ma kutsun kolleege üles toetama seda soovitust ning äh, lubama Austrial ja Maltal konventsiooniga ühineda. hästi ja nüüd nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmine raport on proua Van Niivenhuitsenilt ja see puudutab jällegi äh, nimelist hääletust ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd äh, härra Štehovski raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. õnnitlused raportöörile. ja nüüd ähm, härra Beckeri raport äh, siin on meil natuke pikem hääletus ja kõigepealt äh, muudatus sada seitsekümmend seitse käe tõstmisega, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kaheksakümmend üks ja sada kaheksakümmend kolm hääletus on alanud, see on nimeline hääletus. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. siis muudatus sada seitsekümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus sada seitsekümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatus sada seitsekümmend seitse käe tõstmisega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kaheksakümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud siis muudatus sada seitsekümmend seitse eh, käe tõstmisega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame komisjoni ettepanekut käe tõstmisega, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud ja õigusloomealane resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. õnnitlused raportöörile. nüüd proua Desarnesi raport ja kõigepealt muudatus kuusteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatused komisjonist, plokina hääletamine, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, hästi, me kontrollime seda. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatused viis ja kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatused seitse ja neliteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatus seitseteist, poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatus neli, poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. üksteist ja viisteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, vabandust nüüd komisjoni ettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Äh, härra Lange soovib sõna, palun aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid, raportöör ja mina äh, tahame, et me nõukogu ja komisjoniga äh, äh, läbirääkimisi üle teksti, teksti osas veel peame. siin on tegemist erimeetmega, mis on mõeldud Tuneesia toetuseks. me ei tahaks rohkem aega kaotada. teen ettepaneku, et me lõpphääletuse siiski edasi lükkame ja jätkame nõukoguga triloogi, et me võimalikult kiiresti leiame lahenduse kõigile probleemidele ja suudame võimalikult kiiresti Tuneesiale abi korra-, korraldada. okei okay,, reis. hästi, raportöör on nõudnud lõpphääletuse edasilükkamist. panen raportööri ettepaneku hääletusele, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme härra Štehovski raporti juurde. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. ja siis äh, proua Rod-, Rodriguez'e raport, muudatus kuus äh, ahaa, härra Vallil on protseduuriline küsimus, jah. ma teen väga kiiresti. mulle just äh, öeldi talituste poolt, et muudatuses kolmteist on viga meie ei maininud pangaliitu, vaid äh, struktuurireforme pangandussüsteemis, aga siia sisse on pandud pangaliit. nii et, et äh, pangaliit peaks sellest muudatusest välja jätma. jah, me teeme vastavad kontrollid. niisiis, muudatus kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud siis esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kuus. kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud muudatus kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus hääletus on nüüd alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatus seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud tagasi lükatud. siis artikkel üheksa esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis muudatus kolmteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. siis artikkel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 neljas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis muudatus neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viisteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. artikkel kaksteist, esialgne tekst, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatus kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud artikkel viisteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus kuusteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. siis artikkel üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatus üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. siis artikkel kakskümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. muudatus kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud artikkel kakskümmend neli kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. punkt äh, kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksateist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakskümmend kuus, artikkel kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakskümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus üksteist, kes on poolt? vastu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 nüüd kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kakskümmend kaheksa kolmes osas, nimeline hääletus, kõigepealt esimene osa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kakskümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. artikkel kolmkümmend, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. artikkel kolmkümmend kaks. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatus kolmkümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend ü-, vabandust, kolmkümmend üheksa, ütleb president. käe tõstmisega, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus nelikümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. artikkel kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. artikkel nelikümmend, poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. artikkel nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. artikkel nelikümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimelise hääletusega, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud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 hääletus on lõppenud. Adopted and vastu võetud ja tunnistusavaldus raportöörile. Läheme edasi, nüüd on ees proua Sofia Ribeiro raport, muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolm, nimeline hääletus, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. lõige kuus kahes osas, poolt, vastu, erapooletud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 teine osa on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on avatud, lõppenud vastu võetud. ja nüüd äh, lõige üheksateist, nimeline hääletus, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kakskümmend esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd lõige kakskümmend kaks, kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nüüd äh, lõige kakskümmend viis, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kakskümmend üheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. hääletus avatud. hääletus lõppenud vastu võetud lõige kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend üks, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime. hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige nelikümmend üks, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud lõige nelikümmend kaks, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd lõige nelikümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige viiskümmend kolm, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud lõige viiskümmend üheksa, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuuskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on avatud näed, see on lõppenud. vastu võetud. lõige kuuskümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kuuskümmend neli neljas osas on nimeline hääletus, esimene osa, hääletus avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus samuti, hääletus avatud. hääletus lõppenud vastu võetud. neljas osa, nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kuuskümmend üheksa, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. lõige seitsekümmend, nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus suletud, lõppenud, vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt A. kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapoolet-, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kontrollime. teine osa, hääletus on avatud. hääletus sule-, lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt I kahes osas, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd resolutsioon muudetud kujul, nimeline hääletus. hääletus on avatud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. õnnitlused nüüd edasi, proua Stiileri raport, lõige kaksteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. lõige kolmkümmend viis, kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud lõige nelikümmend kuus langeb seega ära ja nüüd lõige viiskümmend kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd resolutsioon muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud. õnnitlused raportöörile. Läheme edasi. Euroopa Liidu ja Tuneesia vaheline vabakaubandusleping, muuda-, muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lõige, muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige üksteist, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmteist, esimene osa poolt vastu, e-, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige, kontrollime, hääletus avatud hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, kahes otsas esimene osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime hääletus on avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kakskümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kontrollime siis veel seitsmendat, hääletus avatud, muudatusettepanek seitse. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek üheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa langeb ära ja siis nüüd muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd edasi, lõige nelikümmend neli, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolm, nimeline hääletus, hääletus on avatud et see on lõppenud tagasi lükatud. muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige viiskümmend seitse, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viiskümmend üheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. resolutsioon, resolutsioon muudetud kujul nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus lõppenud see on vastu võetud. We... nüüd lähme järgmise raporti juurde, eh, mille autoriks on proua Kaveson Ruiz. Eh, muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksa poolt, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üksteist poolt, no kontrollime muudatust kümme, muudatust kümme. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. õnnitleme raportööri. järgmine raport, Notis Marias ähm,, muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kuus, kaks osa, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üks poolt, kontrollime, kontrollime teist osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. lõige kaheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitse poolt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 lõike kaheksateist esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud adopted. vastu võetud. lõige kakskümmend esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus üksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, muudatus neli poolt. see oli väga selge, muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja resolutsioon eh, muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd on sõna härra Mariasel. ma räägin väga lühidalt ja räägin ka kreeka keeles. lugupeetud härra president tänan kõiki neid, kes minu raportit toetasid. siin on mitmeid kriitilisi punkte Euroopa Keskpanga ja Troika tegevuse kohta, seal on selliseid aspekte sellest raportist nagu igas raportis, mis ei väljenda raporti, raportööri enda seisukohti, nagu seda on lõigu kolm, viisteist kolmandas osas, aga ma panen oma seisukoha paika protokollis nüüd järgmine äh, punkt, vabakaubanduslepingu alaste läbirääkimiste alustamine Austraalia Uus-Meremaaga. Äh, punkt kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus üheksa on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatus kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatus kolm, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. teine osa langeb ära, muudatus kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus üksteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus kaksteist poolt. tõstke käsi vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus neli nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja põhjenduspunkt G, tõstke käsi, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viis, kes nimeline, vabandust, tõstke käed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja resolutsioon muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd lemmikloomade registreerimise ühildussüsteemide eh, eh, kasutuse võtte liikmesriikides eh, kuue fraktsiooni esitatud resolutsioonid, muudatus neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, põhjenduspunkt G, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, ei olnud selge. palun hääletame äh, nüüd elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud siis põhjenduspunkt H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siis resolutsioon muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud. see oli vastu võetud väga selgelt. ja nüüd viimane hääletus humanitaarolukord Jeemenis härra eh, Breda soovis saada sõna, palun, teil on sõna, härra Breda. This... sooviksin eh, väljendada vastikust selle üle, et eh, hääletus lükati edasi neljandast veebruarist ja seda ainsagi põhjuseta. härra Predal on sõna. The floor is yours, Mr Preda suur tänu teile, proua president. sooviksin öelda, et meie fraktsioon on ehm, sotsialistide, liberaalide ja teiste poolt esitatud muudatusettepaneku vastu. see muudab selle resolutsiooni väga tasakaalustamatus, tegemist eh, on tekstiga, mis eh, toetab liigselt Saudi Araabiat, leiame, et, eh, et embargot peaks laiendama kõigile äh, selles piirkonnas ka Iraanile, külastasime Saudi Araabiat ning äh, kes need, need, kes äh, Saudi Araabiat meiega koos külastasid, nad ei öelnud kohal olles sugugi mitte seda, mida nad selles resolutsioonis ütlevad. Äh, härra Breda, me ei aruta seda asja, me arutasime seda juba Strasbourgis, me hääletame. härra Harver, ma tahtsin väljendada hästi kriitikust selle vastu, et seda ei hääletatud neljandal veebruaril lihtsalt sellepärast, et mitte diplomaatilisel tasandil häbisse jääda ning ma olen nõus äh, kolleegidega, äh, et nad on nõus äh, sellega, et on jälestusväärne, et inimesed on surma saanud ja ehitised on hävinud, see on suur äh, Äh, häbi, et me, äh, meie tegevused, tegevused seepärast on tsiviilisikud hukka saanud. nüüd saab äh, hääletama, ütleb president, see resolutsiooni ettepanek, ECR-i resolutsioon, resolutsioon täiendatud kujul, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, siis ühine resolutsiooni ettepanek kuue fraktsiooni poolt ning kõigepealt muudatus kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. see oli väga-väga selge, ütleb president lõike kuus. no kontrollime, kontrollime, muudatus kolm. The vote is open, the vote is. hääletus on lõppenud vastu võetud siis lõige kuus, algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud. Te ei tõstnud kätt, kes on poolt? kontrollime elektrooniliselt, ütleb president. kontrollime elektrooniliselt, sest väga vähe käsi oli näha. hääletus on nüüd lõppenud vastu võetud. ja siis põhjendus punkt N, esimene osanimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, teine osa, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. ja siis lõpuks resolutsioon muudetud kujul ja nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud Now we come to the explanations of siis lähme hääletusselgituste juurde neile, kes, kellel on midagi öelda, kes jäävad siia. nüüd on siis aeg alustada hääletuse selgitustega ja kõigepealt ähm, härra Beckeri raport ja esimesena saab sõna proua Morvai. proua Morvai, teil on sõna Äh, ma vabandan, president, äh, inimesed tulevad ja lähevad. Äh, siin on väga palju jutuajamisi, täpselt nagu kohvikus. see on äh, meie valijate